austatud härra president, austatud saadikud, mul on äh, suur au ja hea meel osaleda teiega tänasel kohtumisel, viimasel päeval kümnest, mil Euroopa demokraatia on näidanud ennast kõige paremast küljest. kui meie komisjon ametisse nimetatakse, siis see on esimene, mis on sündinud täiesti ja läbilõhki parlamendis. see on alguseks viieks aastaks koostööks, partnerlusele ja tõelisele koostööle aasta kaks tuhat neliteist on Euroopale väga oluline aasta. sada aastat tagasi algas esimene kahest enesetapusõjast, mis sandistas Euroopa rahvad ja pühkis maamunalt meie kõige parimad e, ja kõige helgemad e, generatsioonid. seitsekümmend aastat tagasi algas e, Lääne-Euroopas vabanemise protsess, mis viis Euroopa integratsioonini. see oli rahvaste valik, mille eesmärgiks ei olnud ainult julgeolek ja rikkus, vaid äh, et, et astuda, saada lahti jõust ja domineerimisest. just nimelt kakskümmend viis aastat tagasi äh, avanes see idee ja mõte kõikide eurooplasteni. langes Berliini müür ja sellega koos ka see brutaalne jõud ja domineerimine, mis äh, olid valitsenud äh, raudse eesriide teisel pool. nagu Václav Havel ütles, ainult nüüd saavad idast ja läänest ainult geograafilised määratlused, mitte poliitilised või moraalsed kategooriad. kui ma nüüd vaatan tagasi kahekümne viie aasta peale, siis ma olen hämmingus, milliseks muutuseks Euroopa on olnud võimeline. minu vanim tütar äh, sündis aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus, kus Euroopa lõhestumise ülestamine tundis, tundus olevat võimatu. minu äh, vanim poeg sündis kaheksakümne üheksandal aastal, kust võimatust sai reaalsus ja minu kõige noorem poeg sündis aastal kaks tuhat neli, kui äh, kümme liikmesriik, kui kümme uut riiki liitusid Euroopa Liiduga pärast suuri muutusi. see on äh, minu meelest väga oluline, et me räägiksime nendest faktidest, kui me arvame teinekord, et Euroopal on puudujääke. jah, neid on, ärge saage minust valesti aru. ja kui komisjon, ametisse nimetatakse uus Junckeri komisjon, siis me hakkame nendega tegelema aga me peame aru saama sellest, et lähtepunkt ei ole nii kehv, kui esialgu arvatakse. Euroopa on võimeline sügavateks muutusteks läbi ühiskondade ja Euroopa on vältinud äh, killustumist ja kokkuvarisemist, e, on päästnud oma ühisvaluuta ja astunud vastu nendele, kes kuulutasid kõige hullemat kriisi ajal, mida me ei ole näinud kolmekümnendatest aastatest. isegi kui selle kuigi see läks meile kallilt maksma, väga rasked ajad miljonitele eurooplastele, kes on tööta väga väheste võimalustega. Euroopa on pandud proovile Äh, sellepärast et äh, globaalsed poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid nõuavad seda. meie kohustus on, et meie poliitikud ja meie ametnikud äh, täidaksid seda lootust, mille eurooplased neile on pannud ja seda usaldust. ma pöördun teie poole, ma kasutan oma energiat, oma kogemusi ja minu veendumusi selleks, et toetada president Junckerit, selleks, et jõuda tema eesmärkideni majanduskasvu, töökohtade, õigluse ja demokraatliku muutuste osas. meil on vaja taastada eurooplaste usaldus meisse. me peame näitama selle, et Euroopa Liidu institutsioonid toovad praktilisi lahendusi, mitte me ei teeni siin mitte iseenda huve, vaid nende huve. Euroopa peaks tegelema ainult seda, mida Euroopa Liit peaks tegema ja liikmesriigid peaks keskenduma sellele, mida nemad saavad teha paremini. Euroopa Komisjon ei peaks enam äh, tegema neid asju, mida on võib-olla mugav ja kena teha, vaid Euroopa Komisjon peab keskenduma asjadele, mida tuleb teha need asjad on sees president junckeri poliitilistest suunistest sellepärast et see agenda baseerub poliitilisel programmil mis võib loota euroopa parlamendi toetusele ja enamusele ja see on põhineb nendel strateegilistel suunistes mille euroopa nõukogu juunis kokku pani parem õigusloome, e, institutsioonide vaheliste suhete parandamine, pidev ja kõikehõlmav e, lähenemine õigusriigi ja põhimõtetele ja põhiõiguste alalhoidmisele on minu meelest viis, kuidas asju teha paremini. see kõik saab alguse dialoogist selle kohta, millised peaksid olema meie ühised poliitilised prioriteedid ja kuidas me peaksime neid saavutama. kui te mind ametisse nimetate, siis järgmise aasta alguses kavatsen ma volinike kolleegiumile esi-, esitada nende ettepanekute äh, nimekirja, mis on küll algatatud, kus, mis minu meelest peaks tagasi võetama läbi konsultatsiooni selle parlamendiga. järgmise aasta lõpuks ma tahaksin esitada parema õigusloome revisjoni ja ka äh, lõpule viia rahvusvahelise kokkuleppe parema õigusloome osas, mis loodetavasti teenib eurooplaste huve paremini. kui meil selle, kui me selle asja saame õigele rajale, siis ma olen veendunud, et äh, me saame minna äh, süvitsi mineva poliitilise debati juurde järgmise eelarveperioodi osas vastavalt artiklile 17 aluslepingutest. kui mind siis ametisse nimetatakse siis ma kavatsen komisjoni mõjuhinnangute süsteemi parastada ja ma, parandada ja ma tahan tagada selle et see ei ole mitte ainult Euroopa Nõukogu asi, vaid on kaasatud ka Euroopa Parlament, on väga oluline, et äh, seadusloome eelnõud äh, mõju ka arvatatakse, kõige olulisem, arvestatakse, kõige olulisem on see, et äh, meie mõju hindamisnõukokku kuuluksid sõltumatud inimesed, kellel ei ole erihuve ja kes tooksid sinna nõukokku oma ekspertteadmised. ja ma kavatsen isiklikult esitada oma seisukohti mõjuhinnangute kvaliteedi kohta ja ma ei kavatse jääda vaiki, kui see kvaliteet on kehv on oluline, et äh, dialoog äh, siseriiklike parlamentidega oleks ähm, tõhusam. kui esitatakse kollane või oranž kaart, siis peab komisjon seda tõsiselt äh, kaaluma ja vastama sellele läbimõeldud ja ma arvan, et volinikud peaksid sellistel juhtudel olema pidevas kontaktis siseriiklike parlamentidega. kui mind ametisse nimetatakse, kavatsen ma need arutelud viia just nimelt otsekohe parlamentidesse liikmesriikides ja kavatsen ära kuulata nende märkused ja anda argumenteeritud vastuseid. ja need arutelud peaksid olema ka siin Euroopa Parlamendis. kui me saame paremini kõik paremini aru lähimuspõhimõtte tõelisest mõttest, siis äh, väldib komisjon sellega ebavajalike ettepanekute esitamist ja leiab kõige parema viisi, kuidas sekkuda nendel hetkedel, kui ühtne lähenemine on ainuõigus lähenemine. Euroopa Liit on riikide ja kodanike liit, kus äh, viimasel kümnenditel on teineteisele järjest rohkem ja rohkem lähenetud, ilma et küsimärgi oleksid sattunud äh, Äh, rahvuslikud identiteedid või rahvusriikide olulisus. mina arvan, et Euroopa Liit on tugevenenud siis, kui selle liikmesriigid on tugevad ja liikmesriikide tugevus sõltub liidu tugevusest. minu senine kogemus on mulle näidanud seda, et ainult üheskoos suudame me mõjutada asju maailma tasemel näiteks kliimamuutuste osas terrorismivastases võitluses või et me saame kaitsta ainult nii suveräänsete riikide suveräänseid otsuseid nagu näiteks ukraina puhul rahvusriigid ja kodanikud on Euroopa Liidu kaks peamist komponenti. Euroopa Liit eh, kukub oma ettevõtmistes läbi, kui me üritame midagi saavutada ühe või teise arvelt. poliitiliste institutsioonide iseloomuks tavaliselt on see, et nad pööravad rohkem tähelepanu uutele algatustele kui, kui olemasolevale seadusandlusele. see tuleb, seda tuleb muuta, me peame paremini ära kuulama oma kodanikud, meie ettevõtlusringkonnad, kes on ju meie seadusandluse öö, eh, lõppkasutajad ja me peame olema otsekohesed ja ausad selles osas, mis on ebatõhus ja mis tulemusi ei too. me peame muutusi tegema, kui see on vajalik. me peame paremini omavahel öö, liikmesriigid ja huvipooled ühendama ja mitte kuulama ära ainult neid, kes on siin Brüsselis esindatud. ja meil on vaja suuremat läbipaistvust Brüsseli mulli ja sellepärast on meil vaja kohustuslikku lobistide registrit öö, institutsioonide jaoks. parem seadusloome ei, ei tähenda dereguleerimist, see ei ole mingisugune ideoloogiline ettevõtmine, selle eesmärgiks on bürokraatiamasinad kokku tõmmata just nimelt VKE-dele, et inimestel oleks lihtsam ettevõtteid luua, inimesi tööle võtta, töökohti luua, see tähendab administratiivse koorma vähendamist, topelttöö vähendamist, see tähendab seda, et eemaldatakse aegunud või ebavajalik seadusandlus ja kui see meil ei õnnestu, siis on see sotsiaalsete õiguste vastane rünnak, siis satub ohtu keskkonnakaitse. kui me suudame midagi õigusloomega ära saavutada, siis tunnevad huvipooled, et nad on leidnud ähm, Euroopaga taas ühise keele, kui meil see ei õnnestu, siis nad ainult äh, eemalduvad Euroopast. ma ei lähene asjale ideoloogiliselt, vaid praktiliselt. kui mind ametisse nimetatakse, siis ma kavatsen toetada oma kolleege, kui nad esitavad ettepanekuid, mis on tõhusad ja toimivad ja, ja räägin neile vastu, kui see nii ei ole. kõige olulisem on see, et meie kodanikud saaksid käega katsuda seda, mida me siin teeme. enamus äh, meie valijate jaoks oleme me kõik üks Brüssel ja äh, me kõik oleme ühtselt vastutavad läbikukkumiste äh, Äh, eest, ükskõik kes selle taga tegelikult on. ma kinnitan teile, kui me hakkame teineteist institutsioonidena süüdistama ja näpuga näitama, siis me ei saavuta midagi. me saavutame edu ainult siis, kui me tegutseme koos. ja kui me kõik ei tunne, kui äh, oluline ja põletav see küsimus on, siis ei saada meid edu. ja me, meid saadab edu ainult siis, kui me jääme truuks Euroopa väärtustele ja oma printsiipidele. Äh, need, mis ühendavad meid mitmekesisuses. me peame olema järjepidevad, me peame olema oma ettevõtmistes selgrooga ja põhjalikud. Euroopa Komisjon on aluslepingute kaitsja ja põhiõiguste harta kaitse sealhulgas ja seega on meie kohustus tagada nendest kinnipidamine. kui mind ametisse nimetatakse, siis ma kavatsen sellele komisjoni pädevusele just prioriteetset tähelepanu pöörata. ma kavatsen ära kasutada kõiki komisjoni kasutuses olevaid instrumente selleks, et tagada see, et õigusriigi põhimõttest peetakse kinni ja põhiõigust ei kaitstakse. seda koostööst kolleegidega teiste volinike seas ja kui Euroopa Kohus esitab oma otsuse, kavatsen ma astuda väga kiireid samme selleks, et Euroopa Liit liituks Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. ma kavatsen tihedat koostööd teha kõikide siseriiklike Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes ähm, edendavad ja kaitsevad põhiõigusi. ühe institutsiooni edu tähendab edu kõigi jaoks, sellepärast et me kõik teenime neid samu põhimõ-, põhiõiguseid ja siin on tõesti paranemisruumi palju vastastikuses koostöös. ja meil on hädasti vaja suuremat poliitilist kaasatust, nii nagu see parlament ka on öelnud. ja sellel eesmärgil kavatsen ma korraldada iga-aastase kolokviumi põhiõiguste olukorra kohta Euroopas, kus olevad, osalevad kõik institutsioonid, sealhulgas mõistagi ka Euroopa Parlament. austatud parlamendisaadikud, härra president, sissejuhatuseks Äh, selles sissejuhatuses ma loodan, et ma jagasin teiega mõtteid selle kohta, mis on minu jaoks oluline ja millega ma kavatsen tegeleda, kui mind ametisse nimetatakse. põhiõigused selleks, et kaitsta ja toetada eurooplasi, parem seadusloome eurooplaste jaoks ja uus komisjon, mis teenib eurooplasi. see ei ole loomulikult täielik nimekiri. ma ootan äh, meeledi teie küsimusi selleks, et leida ühisosa ja alustada poliitiline dialoog ma mõistan, et see, mida me välja pakume, ei ole lihtne ja see asi ei ole ära otsustatud. mitte ükski muutus ei, ei ole raskem kui see, et kui hakatakse muutma organisatsiooni eh, tegutsemistavasid vanade tavade murdmine on väga raske, kuid see on oluline, sest muutus Ungari komisjon, see muutus, mida Ungari komisjon välja pakub, toob Euroopa tagasi töökohtade majanduskasvu õigluse ja lootuse juurde. kui meid saad-, meid saadab edu ainult siis, kui meil on teie toetus, jah, see võib tunduda kohutav ähm, väljakutse ja teinekord me võime lööda kartma, aga kui me mõtleme sellele, millistele äh, Äh, asjadele suutsid vastu panna meie vanavanemad ja vanemad, millest nemad said üle äh, ja et Euroopa on näinud äh, palju hullemat kui meie, siis meid saadab elu. me, me oleme neile selle võlgu, et edasi viia see unikaalne organisatsioon, seda uuendada, kaasajastada, parandada see on meie Euroopa ja meil on kollektiivne kohustus selle eest hoolt kanda. tõsiasi, et see on raske, annab meile võimaluse näidata, et äh, me ei ole nõrgad. tehkem nii, et meie vanemad oleksid meie üle uhked, et meie lapsed oleksid meie üle uhked ja, ja saagem Euroopa tagasi õigetele rööbastele, aitäh!